konverentsil vastavalt kodukorra artikli sada nelikümmend üheksa viiendal märtsil vastu võetud lõplik päevakorra projekt on äh, laiali jaotatud, tänaseks ei ole tehtud mitte mingeid taotlusi muudatusteks, ka homseks mitte. siis kolmapäeval Rahvapartei on teinud taotluse, et komisjoni avaldus antisemitismi, islamofoobia ja vägivalla kohta lõpeks koos resolutsiooniga, mille üle hääletatakse aprillikuu teisel täiskogu istungjärgul. selle taotluse põhjenduseks saab kõigepealt sõna proua Metsola, palun aitäh, härra esimees, tõesti Rahvapartei fraktsioon soovib teha taotluse arutelu kohta selleks, et rääkida antisemitismi, islamofoobia ja vägivaldse äärmusluse vastu ja et me lõpetaksime selle arutelu koos resolutsiooniga, mis võetaks vastu siis täiskogul aprillikuus. aitäh, kas keegi soovib selle taotluse poolt sõna võtta, proua Hoolmeier, palun. härra president, kallid kolleegid selle küsimuse tõstatamise puhul antisemitismi ja vägivaldse äärmusluse puhul soovime me resolutsiooni ja soovime resolutsiooni sellepärast, et me annaksime ühise signaali väljaspoole. me ei taha mitte mingeid üksikasju paika panna, vaid me soovime, et Euroopa Parlament avaldaks oma arvamust ja ütleks seda, mida me ütleme tavaliselt inimõiguste raportites, mille puhul sotsiaaldemokraadid, liberaalid ja rohelised toetavad alati. me soovime tõesti üheskoos võidelda antisemitismi ja vägivaldse äärmusluse vastu. et selleks on põhjuseid, äh, seda ma ei pea kellelegi selgitama, iga nädal on meil rünnakuid ja see märk, mille me tahame väljaspoole anda, on kõigest üks märkidest, et Euroopa Parlament hoiab kokku ja et Euroopa Parlament tahab anda selge ja tugeva sõnumi väljaspoole me oleme ka valdkonnakomisjonis kuulamise äh, korraldamise ette näinud, me tahame tõesti sisuliselt selle küsimusega tegeleda, me tõesti soovime seda äh, sõnumit väljapoole anda, me soovime, et äh, tõesti fraktsioonide üleselt võetaks vastu resolutsioon, millega mõistetaks hukka antisemitism ja vägivaldne äärmuslus. aitäh! kes soovib selle taotluse vastu sõna võtta? proua Sippel, palun. aitäh, härra esimees. härra president, kui mind on õigesti informeeritud, siis esimeste konverentsil juba tehti taotlus, et antisemitismi alane arutelu tuleks resolutsiooniga lõpetada, aga esimeste konverents lükkas selle taotluse tagasi. on täiesti ilmselge, et me peame põhjalikult antisemitismiga tegelema, eriti just äh, teatud liikmesriikides. aga me soovime seda teha teistsuguses järjekorras me anname esimesi sõnumeid juba sellel nädalal, kui meil toimub arutelu ja siis me soovime põhjaliku kuulamise korraldada, et me ei räägiks mitte ainult antisemitismi ja islamofoobia ajaloolistest arengutest, vaid ka päevakohalistest probleemidest ja sellest, milliste sammudega me saaksime tõhusalt sellele vastu võidelda ja seda siis kõike laiapõhjalise resolutsiooniga vastu võtta. ja sellepärast me ei ole mitte resolutsiooni vastu, aga me soovime, et resolutsioon võetaks vastu alles pärast kuulamise toimumist valdkonnakomisjonis. aitäh! siis hääletame nüüd selle taotluse üle, kes toetab Rahvapartei taotlust, andke palun käega märku. kes on sellele vastu? kes jääb erapooletuks? tundub, et me peame seda elektrooniliselt kontrollima. elektrooniline kontroll. ja elektrooniline kontroll on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? härra Bütikofer, te esimesena tõstsite käe, nüüd viimasena aga vajutate nupule aga olen heldekäeline nagu alati ja annan aega kõigile. hääletus on lõppenud. sada viiskümmend kaks saja viiekümne kahe vastu. oleks ma härra Pütikhoferile, nüüd poleks ma härra Pütikhoferile andnud võimalust äh, nupule vajutada, kes teab, mis oleks tulemuseks olnud, nii et taotlus on tagasi lükatud. mul on väga kahju. nii neljapäev. neljapäev. rahvapartei teise punktina soovib panna päevakorda komisjoni avalduse võimaliku ähm, sisserändajate äh, sissevoo kohta Euroopa Liidus, mõeldes ka selle peale, et Liibüas ISISe vastased võitlused toimuvad ja taotluse põhjendamiseks saab jällegi sõna proua Hoolmeier, palun. härra president, kallid kolleegid, suure murega vaatavad kõik Vahemereäärsed riigid olukorda Liibüas ja sellepärast soovime meie, et äh, kõrge esindaja täiskogu saalis annaks aru ka selle kohta, kuidas me lühiajaliselt saaksime välja töötada strateegia äh, selleks puhuks, mida äärmulased on välja kuulutanud, nimelt et nad hakkavad massiliselt äh, üle Vahemere sisserändajaid saatma Euroopa Liitu, muidugi äh, eriti puudutab see Vahemere-äärseid riike ja väga paljud inimesed võivad selle aktsiooni käigus ka hukka saada. kas keegi soovib selle taotluse vastu sõna võtta? proua Metsola, palun aitäh, härra president, tõesti julgeolekualane olukord Liibüas valmistab meile muret me teame, et väga paljud inimesed ja naftamaardlates töötajad on äh, sattunud ISISe rünnakute alla, mõned neist on ka röövitud, terrorismirühmitused Liibüas kontrollivad mitmeid linnu ja tuhanded inimesed äh, elavad praegu ümberasustamise ohus ja kindlasti üritavad ka põgeneda, kui võimalik ja tõesti rändevood kui sellised jätkuvad tulemast. tõesti oleks väga huvitav komisjonilt teada saada, milline on strateegia äh, ja kuidas olukord Euroopa lävel edasi areneb ja meie kodanikud muretsevad, sellepärast nõuavad meilt ka korralikku vastust sellele probleemile. me kõik mäletame, eh, mis toimus siis, kui Tafi võimult eh, kukutati Euroopa Liit ja eriti just Itaalia nägid, kuidas rändevood tulid ja tõesti ma leian, et me peaksime leidma konkreetseid lahendusi kriisi jaoks Liibüas ja meil ei ole vaja oodata, kuni meie meredest saavad jälle väga paljude lootuste hauaplatsid Äh, selle taotluse vastu härra guerrero. No para... aitäh härra president! me ei taha nüüd küll sellele vastu olla, aga me tahaksime teha alternatiivse ettepaneku. selle asemel, et siin nüüd ainult keskenduda migratsioonivoogudele, peaksime me üleüldiselt rääkima olukorrast Liibüas, eriti just praegu, kus äh, ebastabiilsus äh, Äh, risk on väga suur, me tõesti peaksime vaatama, mida me kõik saaksime üheskoos teha selleks, et ühiskonda seal stabiliseerida ja rääkida praegusest olukorrast. ja tõesti, äkki me peaksime äh, selle käigus siis ka rändevoogudest räägime, nii et tõesti räägime Liibüast ja mitte ainult rändevoogudest. rändevoogudest, mis jõuavad Euroopa rannikule. härra Guerrero, siis tuleb meil kõigepealt esialgse ettepaneku üle hääletada, sest teie ettepanek oli alternatiivne ettepanek. nii et selles mõttes tuleb kõigepealt proua Holmaieri ettepaneku üle hääletada või kas te soovite härra Guerrero ettepaneku kohta midagi öelda, proua Holmaier ähm,? härra president, mis oleks, kui me siis paneksime kaks pealkirja kokku ja ütleksime, et kõigepealt Liibüa ja siis äh, rändevoo mõjud? ja siis ka terrorism võib-olla sinna juurde veel. härra Guerrero, nii, nüüd keetsite küll supi kokku põhimõtteliselt on ju see just seesama, mida ma ütlesin, et meil oleks arutelu olukorra üle Liibüas, räägiksime riskidest, mis seal võivad tekkida ja ka sellest, mida see tähendab tegelikult rändevoogude jaoks. nii et midagi sarnast siis. jah, hästi. me võiksime siis üheskoos äh, Äh, kokku leppida selles, et meil on komisjoni avaldus päevakorras, kus me räägime ebastabiilsest olukorrast Liibüas ja selle mõjudest. kas te oleksite sellega nõus? hästi, kes on selle presidendi ettepanekuga nõus, palun andke käega märku. kes on sellele vastu? kes jääb erapooletuks? siis on see vastu võetud, aitäh sellega on meie päevakord kinnitatud